I think there are limits uh, for those who have come in terms on uh, piir sellele, kui kaua me ootame neid, kes on otsustanud hiljaks jääda ja me alustame kaheksanda päevakorrapunktiga, milleks on siis Andrea Kotsolinu äh, raport majandusarengu kohta ehk siis linnaruumi ümberkorraldamise panus majanduskasvu äh, Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika raames ja äh, härra Kotsolino, sõna on teil. aitäh, hästi kiiresti siis. Euroopa ajalugu on tema linnade ajalugu. linnad on eluline osa Euroopa identiteedist. meie tänastes linnades elab umbes kaks kolmandikku inimestest. ja siin on kajastatud väga paljud majanduslikud ja sotsiaalsed vastuolud, samal ajal on see võimalus innovatsiooniks. linnad on need, kes mängivad jätkuvalt olulist rolli selles, et võidelda kriisiga, nad hakkavad mängima globaalset rolli. ja Euroopa vajab linnaruumi poliitikat, linnapoliitikat ja see on asi, mida meil täna pole. meil pole ka mingit õiguslikku alust selleks. Pole õiguslikku alust selleks, et rakendada mingisugust äh, ühtset linnapoliitikat Euroopas. meil pole poliitikat ka äh, selleks, et kasutada olemasolevaid ressursse. selles raportis tõstatatud küsimus on jätkusuutlikkuse küsimus ning see, et leiaksime õigusliku aluse, mis võimaldaks meil vastu võtta linnapoliitika ning öö, poliitika Euroopa suurlinnade piirkondade jaoks. see on siis esimene eesmärk, leida meie töös järjepidevus ning anda sellele poliitikale tulevik see peaks olema otsustava tähtsusega võtmepoliitika Euroopa jaoks. teiseks, lisaks linnadele on oluline ka äh, linnade ümberkujundamise teema. see on asi, mida me oleme möödunud äh, aastate jooksul korduvalt äh, järele proovinud, kuid probleem, milleni tänaseks jõudnud oleme, on see, et me vajame ambitsioonikamat poliitikat meil on probleem elamumajandusega, eh, keskkonna jätkusuutlikkusega linnades, eh, sellega, et meil on vaja rohkem teenuseid, rohkem mittemateriaalseid ja materiaalseid varasid, mida tuleb meie linnades paremini kasutada, ehk siis linnade eh, ümberkujundamine. perifeersete alade teema, kas need on sotsiaalne probleem või mitte linna arengu kvaliteet kipub langema ning meil on ka tugevamad sotsiaalsed teemad Euroopa, sotsiaalsed probleemid Euroopa linnades. niisiis, linna arengu ümberkujundamine peaks olema meie peamine prioriteet, millele oma tegevust tulevikus keskenduda. linnade infrastruktuur on meil olemas, maantee ja muu. aga ka mittemateriaalsed teemad, nagu näiteks teenused, tehnoloogia linnades. see, mida me vajame, on tegelikult linnaruumi ümberkorraldamise plaan Euroopa linnade, äh, suurlinnade jaoks. meil on ka finantseksperimendid nagu näiteks projektivõlakirjad ning seda võiks samuti kasutada linnaruumi ümberkorraldamisel. see on siis see, millest räägib raport. kokkuvõttes ühest küljest on meil õigusliku aluse väljakujundamise teema, mis annaks linnaruumi arengule jätkusuutlikkuse, teisest küljest linnaruumi ümberkorraldamine peaks olema üks põhilistest eesmärkidest kui me räägime oma linnade uuendamisest. kasv selles valdkonnas aitaks tasakaalustada kriisi mõjusid, mis on, millega oleme kokku puutunud viimaste aastate jooksul. linnaruumi ümberkorraldamine peaks põhinema materiaalsetel käegakatsutavatel äh, põhimõtetel, mitte olema juhitud äh, kinnisvaraarendajate ideedest, see peab äh, kindlalt põhinema sotsiaalsel ja äh, keskkonnalisel jätkusuutlikkusel. see peab looma kõrget tööhõivet noortele inimestele. eks see on selle raporti põhiline idu. loodetavasti ei ole see vaid üks isoleeritud omaette seisev episood või dokument, vaid loodame, et sellest kujuneb välja tõeline linnaruumi arengupoliitika, mis annab linnadele suurema mänguruumi Euroopas. suur aitäh, Ermine Matsoonit ei ole koha. Kari, proua Tõlis. aitäh raportöörile selle raporti tutvustamise eest tegemist on teemaga, mis muutub järjest olulisemaks järgnevate aastate jooksul. meil ei ole praegu veel raporti projekti, nii et väga raske on siin mingeid muudatusettepanekuid teha, kui seda ei ole, aga kui me räägime linnalisest dimensioonist, siis tuleb tõesti arvesse võtta kõiki linna keskkonna aspekte, et ähm, tuleb mõelda nii, et linn oleks võimalikult äh, lähedal inimestele ja just nimelt see lähedus on äärmiselt oluline, kui me räägime linnadest, siis äh, me ei tohiks äh, linnamõõdet ja maaelu mõõdet kunagi üksteisele vastandada oluline on ka linna lähedane mõõde ja ma tõesti pööran väga palju tähelepanu sellele raportile, raportile, sest ma tegelen nende teemadega juba aastaid ja mul on kindlasti võimalik teha meie raportöörile ka konkreetseid ettepanekuid ja lahendusi välja pakkuda. Maria Ernst is not here either, so Maria Ernst ei ole ka siin kohal, Urvo Plasek. Dobré ráno, paní předsedkyně, děkuji. Suur aitäh, aitäh esimees, et mulle sõna andsite. sissejuhatuseks tahaksin ka mina öelda, et see on kõige olulisem teema. me peame nägema linnu ja linnakogumeid kasvumootoritena, eriti eelseisval perioodil, peame jälgima väljakutseid, millega meie linnad silmitsi on. mis puudutab kokkuhoidu, siis linnadel on tohutu potentsiaal energiat säästa, energiat kokku hoida, kas siis keskkonnasõbraliku transpordi, kütte või valgustusega. tahaksin öelda ka, et selleks, et leida head lahendust, peame töötama koos käsikäes linnadega. me ei saa töötada iseseisvalt ja seetõttu peame pöörduma eh, riiklike assotsiatsioonide pool, mis esi-, esindavad linnu ja suurlinnu, või Euroopa organisatsioonide poole nagu Telesiris, Eurocities äh,, Linnade Liitu, Meeride Liitu ja muid taolisi. minu järgmine kommentaar puudutab abi ja toetused tulevikku ühtekuuluvusfondis. me peame seisma selle eest et linnadel on äh, põhiline sõnaõigus, kuidas nende fondide raha kasutatakse, aitäh! suur aitäh, Marie-Therese Sanchez! Merci bien, madame la president! aitäh ja suur tänu raportöörile mõningate täpsustuste eest. ma soovin, et me ei kaotaks silmist äh, mõtet, et äh, teemaks on äh, linnaruumi ümberkujundamine ja majanduskasv ja millised on siis need prioriteedid, mis võimaldavad neil ühtekuuluvuspoliitika raames äh, edendada majanduskasvu. see on asi, millele me peame tõesti mõtlema ning äh, mis puudutab seda, mida ütles kolleeg Vlasak, siis mina olen täiesti nõus sellega, et ta mainis olemasolevaid liikmesriikide Eh, organisatsioone, eh, mis ühendavad linnu või linnakogukondi, sest äh, loomulikult äh, me peame mõtlema mitte ainult linnadele, vaid ka laiemalt ja et me peame tuginema prioriteetide väljakujundamisel nendele linnade ühendustele, kes tõesti tunnevad asja, kes äh, omavad andmeid, mida on oluline arvesse võtta ja mul on ka küsimus raportöörile ta rääkis sellest, et äh, vaja on õiguslikku alust. kas äh, ta võiks palun seda täpsustada, sest et äh, ma ei saa täpselt aru, mida ta sellega soovib saavutada, et ta soovib saavutada, saada õiguslikku alust. Tohelos. aitäh, Nikos Hrisohelos, palun Yes. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σίγουρα η παρέμβαση aitäh! linnade panus võib äh, äh, olla väga erinevatel tasanditel, eriti äh, kriisiaegadel. linnu kohati alahinnatakse, teistes valdkondades aga on nad olnud muutuste lähtepunktiks, nii et meil on vaja tõesti euroopalikku lähenemist selleks, et linnad ähm, muutuste keskmes areneks, aga et nad ähm, ka oleksid oma rolli kõrgusel. Äh, vaja on äh, luua töökohti, aga me peame mõtlema ka sellele, kuidas äh, need töökohad oleksid paindlikumad. sotsiaalne panus äh, Äh, ja sellise elukeskkonna loomine, mis oleks, oleks inimsõbralikum kui see, mis meil praegu on. Äh, heitmed, heitgaaside vähendamine on oluline, me peame tõesti saavutama edusamme jätkusuutliku arengu suunas. linnad kannatavad väga palju energeetikaprobleemide ja vaesuse all, eriti Euroopa lõunaosas kus on väga palju tööpuudust, iga kolmas inimene on äh, töötu. kakskümmend kaks kuni äh, kolmkümmend kaks protsenti on äh, töötuse tase Kreekas ja linna südametes on näha allakäigumärke ja seal on ka arenguid, mis on seotud võõravihaga nii et me peame võtma arvesse tehnokraatlikku lähenemist, vabandust, oluline on just nimelt demokraatlik lähenemine, mitte tehnokraatlik. inimesed äh, peavad tegema koostööd äh, otsuste langetajate ja teadlastega, ainult nii on võimalik saavutada kodanike koalitsiooni, et nad tõesti saavad osaleda linnaelus ja et äh, Äh, linna ei vaadelda ainult kui äh, kinnisvarakogumit äh, või siis spekuleerimisvõimalust. siin on ka aspekte, mis puudutavad panku, aga, aga meil ei ole piisavalt tingimusi loodud, meil on vaja lähenemist, mis võimaldaks kodanikel lihtsalt ja probleemitult olla proaktiivne ja et investeeringute puhul äh, nad näeksid ka tulemusi, et nad ei peaks igavesti ootama seda, kuni nad näevad investeeringute tulemusi. meil on vaja sotsiaalsel ja ökoloogilisel tasandil tegutseda teemade puhul, mis on seotud sotsiaalse ühtekuuluvusega, aitäh. ei tea, kas keegi teine sooviks võtta äh, sõna linnaruumi arendamisega seotud teemadel. ma ei tea, kas komisjoni poole pealt keegi soovib kommentaari, kommenteerida, jah, palun. aitäh tere hommend-, tere hommikust, vaid paar kommentaarida. komisjoni töös töötab selle algatuse kallal ning komisjon jagab seisukohti, mis siin välja toodud on ning rõhutab, et mõned nendest on põhilised põhimõtted, millel põhineb EDF äh, linnade toetus. siin räägitakse Äh, kohalike omavalitsuste, kohalike organisatsioonide ja kodanike kaasamisest. linnaruumi arendamine, linnaruumi edasiviimine, see on poliitika, mis peaks muidugi kuuluma linna, äh, mis peaks muidugi kuuluma liikmesmaade pädevusse. uued integreeritud jätkusuutlikud äh, linna arengustrateegiad on esile kerkinud alustasime linna arengu pilootprojektiga üheksakümmend kaheksa kuni kaks tuhat kolm on kaks põlvkonda linnaalgatuse programmidel, programme olnud, linnaplaneerimise teema on muutunud oluliseks elementideks äh, praeguse programmeerimisperioodi jooksul paljude ministeeriumite jaoks linnastumise integreerimine on oluline ka selleks, et saavutada kaks tuhat kakskümmend eesmärke. me jätkuvalt soovime koostööd ja infovahetust selle äh, olulise äh, teema puhul. aitäh, Santiago, kas proua Matsooni sooviks kasutada võimalust, teil on neid, meil on endiselt viis minutit, nii et me saame sellega veel tegeleda. suur aitäh, kasutan võimalust aga ma ei tahaks väga pikalt siin rääkida, vaid üks hetk, et rääkida, kui väga ma tervitan, kui väga ma olen selle projekti poolt. minu arvates on selle ettepaneku esitamiseks täiesti õige aeg. minu arvates see oli õige ja põhjalik, eriti selle esimene osa minu ainukene väike ettepanek võib-olla raportöörile oleks siis see, puudutab ja me teeme seda siis, kui oleme variraportöörid. ma võib-olla vahetaks viimase osa ära, sest minu arvates on oluline kaasata siia ka rohelised teemad, see peab olema keskkonnakaitse mõttes ka äh, paikapidav. peame meeles pidama, et jäätmemajanduse efektiivsus on linnades ülioluline, see on oluline sõnum, seda ei tohiks kuidagi dokumendi lõppu jätta samuti linnade poliitika peaks olema üleüldise kasvu lähtekohaks ning aidata edendada neid samme, mis tooks meid kriisist välja. aga seda ei tohiks vaadata eraldi, me peame meeles pidama äh, sidemeid linnapiirkondade ja piirialade vahel ehk me peame edastama sõnumi, et linnad on kasvupoliitika avangard, kuid kuidagi ei tohiks see piirata teisi poliitikaid. me ei tahaks liigselt keskenduda linnadele ja unustada ära teised piirkonnad, aitäh! aitäh, nüüd tahaksin tulla tagasi äh, raporti autori juurde, härra Kasolino, kas te sooviksite kommenteerida ja oma seisukohad kokku võtta. me oleme alles alustanud selle tööga. meil on septembrini aega ja ilmselt terve juuli arutame neid teemasid. praegusel hetkel oli, ütlesin kõik, mis ma, mul öelda oli. on vaid üks asi, mida ma tahaksin rõhutada. Pole ühte ainsat strateegiat, ühte eh, Euroopa strateegiat, mis kõiki teemaks, teemasid kataks. meil on konkreetsed isoleeritud poliitikad, tihti keskenduda, fokusseerides eh, Euroopa finantseerimise konkreetsetele linnadele või regioonidele, kuid meil pole ühtset põhjalikku strateegiat, mis puudutaks kõiki linna arengu küsimusi. meie eesmärgiks peaks olema leida kõigele sellele juriidiline alus ning defineerida selline poliitika, mida me saaksime kasutada, et Euroopa suudaks lahendada linnaruumi probleemid. kõik need ideed, mis seal debatis välja tulevad, on väga-väga olulised. vaatan, kuidas ma saaksin nad kaasata oma raporti teksti kallid kolleegid, kuivõrd täna meil raportit kirjalikult ei ole, siis me saime teada, et raport ei jõudnud Luksemburgist kohale, et jätkame selle diskussiooniga. Äh, raporti saame septembris ja siis avame ka muudatusettepanekute tähtaega, ehk siis loodetavasti kuulame härra Cosolino, Cosolinot ka veel septembris. suur aitäh, tahaksin minna järgmise päevakorrapunktini, mida on juba korduvalt edasi lükatud. mõned teist võib-olla mäletavad, et oleme kohandanud ühtekuuluvuspoliitika raamistikku nii, et see kaasaks endasse ka äärmiselt keerulise küsimuse, mis puudutab elamumajandust äh, marginaliseeri-, marginaliseeritud elanikkonnarühmade kohta, muuhulgas äh, rommidele. see on jätkuvalt äärmiselt öö, äh, probleemne küsimus, vahepeal aga need liikmesmaad, kellel on mustlaste küsimus poliitiliselt päevakorras, Nemad on vastu võtnud ka riiklikud integreeritud strateegiad, mida koordineeritakse ka Euroopa Liidu tasandil. ehk see elamumajanduse küsimus on üks nendest, mis võiks anda oma panus, panuse anda äh, romide integreerimisstrateegiasse, äh, see vist on selle asja korrektne ähm, pealkiri. ehk meil on täna sõnavõttude äh, voor Aleksander Tsolakis kes on Euroopa Regionaalarengu peadirektoraadi poliitika koordinaator Aleksandros Solakis, kes on tegelenud just nimelt elamumajanduse teemaga romide kogukonnas ja annaksin talle ka sõna. aitäh, proua esimees, aitäh võimaluse eest, anna ülevaate tegelikult kaks aastat tagasi juba kiideti see muudatusettepanek heaks ning natukene hiljem härra Van Nistelrooy palus eh, regionaalarengu peadirektoraadil koostada plaan seda edasi arendada. täna tegeleme asjaga, äh, võime öelda, et jah, midagi on ära tehtud ning loodetavasti oleme sellega ka protsessi käivitanud kui me saime selle uue instrumendi, selle uue rahastu, siis oli meil kaks, äh, kaks olulist asja. esiteks, kasutada juba neid rahasid, mis on olemas praegusel äh, programmeerimisperioodil ja see oli hädavajalik meie tegevuses. teine asi, nagu te ütlesite, on meil vaja, et elamumajandus oleks mõneti nende riiklike ehm, rommide integreerimisstrateegia keskmes. ma tean, et me ei ole veel sinnamaani jõudnud, kuid loodan, et me ükspäev sinna siiski jõuame. niisiis me otsustasime, et võtame sihikule mõned riigid selleks, et promoveerida seda artiklit seitse kaks ja nagu te teate, need on siis Rumeenia, Bulgaaria, Ungari, Slovakkia, Tšehhi Vabariik ning Kreeka ning ka Prantsusmaa. Prantsusmaa oli meie arvates väga-väga oluline sihtriik ning selle juurde tulen veel tagasi. töötasime ka käsikäes nii palju kui võimalik erinevatel tasanditel, esimene tasand oli ja see on hästi-hästi oluline, sisetasand ehk siis komisjoni teenistused peavad teada saama sellest võimalusest, peavad aru saama, mida see tähendab, eriti see, et meil on vaja integreeritud lähenemist, mis tähe-, nõuab ka komisjonipoolset teatud koordineerimist, eriti mis puudutab sotsiaalfondi ning regionaalfondi. siis töötasime kohalike ja regionaalvõimudega, kodanikuühiskonnaga, rahvusvaheliste organisatsioonidega. nii et see lubas meil tutvustada seisukohti, mida see uus süsteem võiks pakkuda, olles konkreetne tee või konkreetne viis inimestele, eriti kui me räägime mustlaste küsimusest, siis sellest on kõik nii palju kordi kuulnud, et mitte miski ei tööta, kui me räägime romide integreerimisest, eriti kui me räägime sellistest suuremahulistest projektidest. üks oluline osa meie strateegiast oli ka see, et me leiaksime üles need kohalikud omavalitsused, kus kohalikud võimud ja kodanikuühiskonnad on ta-, tahavad ja on suutelised äh, tegelema äh, pikaajalise integreeritud elamumajanduse pakkumisega ja teha siis ka süstemaatilisi äh, välivisiite, kus äh, romide ühiskond oleks kaasatud meie töömeetodisse. töötasime välja väga tõsise koostöö kodanikuühiskonnaga ning diskussioonid, mida me pidasime eriti kohalike Eh, kodanikualgatus, eh, kodanikuühiskonna esindajatega näitasid väga selgelt, et integreeritud meetod ei ole särk, mis sobiks kõigile, pigem on see meetod, eh, kus väga erinevad olukorrad, arvestades erinevaid kohalikke tingimusi ja olukordi, on sellised, et me ei saa kuidagi öelda, et meil on nüüd üks mudel, täppismudel, mis sobib kõigile. meie arvates integreeritud meetod, integreeritud lähenemine, eriti sellise osaluselemendiga, võib tõepoolest ära lahendada mõningad väljakutsed. lõpuks töötasime riiklike ja äh, rahvusvaheliste organisatsioonidega riiklikud võimud, nagu te teate, ei ole alati eriti avatud sellele teemale, mis puudutab marginaliseeritud kogukondade integreerimist, aga pean ütlema, et eriti tänu väga järjepidevale komisjonipoolsele tööle, eriti neljas riigis, kus toimus mitu-mitu visiiti teemal äh, romide integreerimine siis mingit progressi me seal siiski saavutasime. esimene tulemus, kui lubate. ütleksin, on kolm riikide rühma. esimene rühm Prantsusmaa ja Bulgaaria. Need on ainsad kaks riiki, kus juba praegu on tööplaanid modifitseeritud Bulgaaria puhul, käib ähm, ähm, konkurss asjast huvitatute äh, ülesandmiseks, äh, teatud äh, esindajad on juba valitud, umbes kümme miljardit eurot ERDF-ist on eraldatud sellele, nendele tegevustele ja umbes sama palju tuleb ka ESF-ist. ehk Bulgaarias on protsess, mis täiesti käib ilusti. Prantsusmaal samamoodi, nendel ei olnud tsentraliseeritud protsessi. küll aga oli neil väga hea ähm, rakendusringkiri kuidas rakendada artiklit seitse kaks, eriti flaami kontekstis, mis ühest küljest on Jean de Voyage ja teine on rändmustlased. täna mul on väga hea meel öelda, et on kuus Prantsuse piirkonda, kes on oma seisukohti modifitseerinud, kümme projekti on praegu käimas on üksteist piirkonda, kes on väljendanud omapoolset huvi, kes on eraldanud esialgselt kakskümmend miljonit eurot. nii et mina ütleks, need kaks riiki on kõige kaugemale jõudnud. siis meil on terve hulk riike, nagu näiteks Slovakkia, Ungari ja Kreeka, kus kaks esimest projektide konkurssi, eh, pilootprojektide konkurssi on käimas, eraldisid, äh, fondid on eraldatud mõlemate äh, puhul ja tõenäoliselt peaksid tulemust need andma aasta lõpuks. Kreeka töötab väga huvitava mudeli kallal, mis peaks olema selline mudel, kus nad töötavad territoriaaltasandil kahe pilootpiirkonnaga. Äh, need, üks on Amatooli äh, Makedoonika ja Thessaki. Nende, nemad on oma protsessiga sealmaal, et eraldatakse RDF-i raha ning modifitseeritakse teatud eelarveliine. meil on kaks riiki ehk ühel puhul siis üks linn ja teisel puhul üks riik, kes on, mis on väga-väga huvitavad, üks on Ostrava Äh, Tšehhi Vabariigis Ostrava on ainus munitsipaliteet, kes on siin algatust üles näidanud peale meie visiiti, leppinud kokku väga ambitsioonikas integreerimisprogrammis, mis katab kuut kuni kaheksat tuhat marginaliseeritud inimest kümnes piirkonnas Nemad on pannud ka kohalike omavalitsuste rahasid sisse selleks, et seda ette valmistada ja pean ütlema, et nad on teinud väga huvitava ja väga kaasaegset tööd. kahjuks tundub olevat haldava asutuse poolt äh, teatud tõrksus selle heakskiitmisel, samamoodi Rumeenias Rumeenia on isegi äh, kiirem või, või ägedam. me saime neli suurt munitsipoliteet, Preila, Laatsi, Bukarest, või siis üks osa Bukaresti sektor kaks ja Cluj. Cluj on äärmiselt huvitav juhtum, kus on üks kõige hullemaid olukordi Euroopas ja meil õn-, õnnestus saada kohalikud omavalitsused, munitsipaliteedid, nagu te teate väga hästi, kodanikuühiskond, kodal-, kohaliku, kodanikud, ühiskonnad tahavad eraldada inimesi selleks, et äh, soodustada just nimelt seda integreeritud projekti ning siiamaani, hoolimata sellest, et käis meie volinik seal kohal, kus ta mainis seda, hoolimata sellest, et saadeti kiri meie peadirektorile, praegusel hetkel ollakse üsna tõrksad selle finantseerimise suhtes. ja mul on sellest väga kahju, ma väga palun teid, tehke äh,, aidake nii palju kui võimalik meid selles asjas. niisiis, selline on olukord täna, esimesed tulemused. võib-olla hästi kiiresti annan teile omaenda esi-, esitan omaenda esimesed õppetunnid positiivse poole pealt. hästi oluline mõju, et Euroopa Liit äh, jõuliselt toetab ROM-isid ja nende elamuprojekte. see on tõeliselt mõjutanud seda, kuidas tajutakse Euroopa Liitu kuidas Euroopa Liidu raamistik, mille komisjon vastu võttis, on dünaamiline raamistik, mille eesmärgiks on aidata siis kohalikul tasandil on täiesti olemas arusaam ja huvi selle integreeritud lähenemise vastu, loomulikult mitte igal pool. aga kui seda huvi on, siis see huvi on päris ja tõeline. ning äh, kodanikuühiskonna mobiliseerumine, siia käivad ka kohalikud äh, rohujuure tasandil romide äh, kodanikuühendused, aga see on väga hajutatud, need kogemused ja teadmised tuleb kokku viia. ja lõpuks on kohalikel omavalitsustel teatud potentsiaal. võiks arvata, et seda nii väga ei ole, seda potentsiaali aga on, neil on vaja tehnilist abi ning on olemas täiesti teema, mis puudutab tehnilise abi kättesaadavust see on eluliselt tähtis, kui me tahame edasi arendada olukorda kohalikul tasandil, tahame, et nad seda, eh, töötaksid välja häid plaane, vastasel korral see asi lihtsalt tööle ei hakka. probleemid. pidades loomulikult alati silmas diskrimineerimise aspekti ja inimeste kõrvalejätmise aspekti, eriti rommide puhul, mida alati nähakse sellise äh, taustal oleva faktori, faktorina üks põhilisi raskusi, mida teie teate paremini kui mina, on erinevate finantsinstrumentide kokkusobimatus selleks, et anda võimalust tõelistelt äh, sujuvalt liikuvateks projektideks et oleks piisavalt paindlikkust. see iseenesest on loonud sektoraalse lähenemise riiklike valitsuste seas ning see on osa sellest, miks need integreerimis äh,, integreeritud projektide ideed läbi suruda on keeruline. üleüldiselt teadmiste puudumine pikaajaliste projektide planeerimisel, sest need programmid ei ole kolmeaastased programmid me peame kuidagi lahti saama kolme aasta piirist. Need ei peaks puudutama mitte ainult esimest kümmet aastat, esimest faasi romide integreerimise strateegiast, vaid päris kindlasti ka kümmet, kahtekümmet aastat peale seda. lõpuks kohalikud omavalitsused kardavad seal on hirm ja see on asi, mida me peame tulevikus ka põhjalikumalt nägema. ikka rohkem ja rohkem territoriaalselt on munitsipaalvõimud, kes on avatud, kes teevad positiivseid asju, eriti mis puudutab elamumajandust. tihti kardavad nad, et sellega meelitavad nad ligi rühmi, kes tulevad väljaspoolt nende omavalitsust. see on asi, mida saab lahendada ainult territoriaalse ühtekuuluvusega ja eriti, mis puudutab romide kogukonda. seda saab lahendada tööga äh, maapiirkondade tasandil, teades, et nendest riikidest rohkem kui viiskümmend protsenti on maapiirkonnad. me oleme muudkui rääkinud sellest, et maapiirkondade arengut tuleb mobiliseerida koos ERDF-iga ja ESF-iga. selleks, et seda konkreetset olukorda arvesse võtta. lõppude lõpuks on selge, et elamumajandus on vägagi kohalik küsimus ning seega peame aru saama sellest, et see on see tasand, kus tuleb olukorrale lahendus leida ettevalmistused, ükskõik millist programmi me käivitame, selle aluseks peab olema ettevalmistustöö. nii äh, selle programmi kasusaajate ettevalmistamine kui ka üldsuse ettevalmistamine, nii et seda mõistetaks äh, pigem arenguprotsessina kui äh, sotsiaal- või heategevusprotsessina. me peame muutma oma kontseptsiooni selle suhtes, ning mitte arvama, et investeeringud ROM-ide integreerimisse või marginaliseeritud kogukondade integreerimisse on lihtne lahendus selleks, et probleem kusagile mujale panna. ei, tegelikult on küsimus selles, et me peame aru saama, kuidas just nimelt kohalikul tasandil võiks majandustegevus mis tuleb tänu elamumajandusele, infrastruktuurile, kuidas nemad saaksid kasu äh, sellest sihtrühmast juba algusest peale. see on võimalus tuua sihtkogukonna liikmed äh, üldmajanduse kaasa, aitäh aitäh, see oli väga-väga huvitav, aitäh, et te selle formaalse komisjoni stiilis info äh, kombineerisite isikliku kogemusega, teie seisukohaga ja see oli meile kõigile väga kasulik. Lambert van Nistelrooy, palun. <clears throat> ja dankjewel. Ik was ook even een beetje puzzeld over, uh, over de titel. aitäh, ma olin veidi segaduses, kui ma nägin selle sissejuhatuse pealkirja. siin on juttu elamumajanduse küsimustest, siin selle alla võib käia igasuguseid asju, aga äh, õnneks on tegemist äh, siis selle mm, määrusega, mis lõpuks vastu võeti. et mis puudutas elamumajanduse küsimust, siis äh, just minu fraktsiooni jaoks on tegemist siiski väga rahutuks tegeva küsimusega ma tahaksin äh, esitada paar küsimust. esiteks äh, on olemas soov toetada seda väga keerukat olukorda Cluj'is. Cluj'i inimesed on muide minu poole pöördunud. E, sotsiaalsed organisatsioonid ja kirikud on ka minu poole pöördunud ja öelnud, et äh, selle olukorraga tuleks tegeleda. eile koordinaatoritega me rääkisime ka sellest, et võib-olla me peaksime saatma mõnda kohta ka missiooni ja mina toetaks väga seda, et me käiksime Cluj'is. tegemist on tõesti suure probleemiga, ma tahaks ka näha, mis seal toimub. inimesed äh, elavad seal lihtsalt mingil äh, prügimäel ja me peaksime olema valmis andma neile inimestele võimaluse ähm, ka eluruumide osas, et ei piisa sellest, et tuleb, et ehitatakse uued majad, vaid inimesed tuleb ka sisse lasta. nii et äh, kui me äh, elamumajandusega tegeleme, siis me peame olema avatud ka märkidele ja ma olen korduvalt küsinud kolleegidele, et mida tuleb teha, et kohati tuleb ka äh, koha peale minna selleks, et ähm, asi ise ära näha ma konstateerin, et see on hea, et äh, Euroopa Komisjon oli valmis äh, selle teemaga tegelema aasta või poolteist tagasi, kui me määrust äh, muutsime, siis me pöördusime komisjoni poole suul-, kirjaliku küsimusega ja mm, vastus äh, ei olnud väga veenev, äh, määrust muudeti, aga keegi tegelikult ei teadnud, kuidas seda rakendama hakatakse. nii et ähm, ma mõtlesin et, et äh, seitse protsenti vahenditest on just nimelt sellisteks algatusteks ette nähtud. Õnneks äh, saime me nüüd ka veid, väikse ülevaate asjast. ja mul on ka küsimus komisjonile, et milline on olukord äh, uue äh, määrusega aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, et kas ette on nähtud piisavalt instrumente sotsiaalfondist või äh, regionaalarengu fondist? selleks, et ähm, meil oleks võimalik saada, äh, saavutada parem olukord, et kas meil oleks vaja rohkem keskset koordineerimist, kas selle tase oli piisavalt kõrge hoolimata tõsiasjast, et äh, pädevused on ka kohalikul tasandil, aga äkki tuleks sekkuda riiklikul tasandil? vaja oleks äh, integratiivset lähenemist, vaja on väga palju veenmist selleks, et kohalikke omavalitsusi veenda, kohalikke otsustajaid veenda neile tuleb selgeks teha, et need vahendid on olemas ja et nad nendel aastatel saavad neid kasutada selleks, et äh, edusamme teha täiesti ähm, talumatutes olukordades, mis ei vasta üldse sellele, mis äh, oli kirjas äh, romide strateegias, mida meie Euroopa Parlamendis äh, nii paljusõnaliselt kaitsesime. see on oluline teema, see, mis praegu toimub, on murettekitav, on ka teisi inimesi, kes meie poole on pöördunud samade muredega on pöördunud äh, nii meie regikomisjoni kui Euroopa Rahvapartei poole. meil on olemas otsused, meil on olemas instrumendid, midagi oleks võimalik teha, aga äh, ei, ähm, neid vahendeid ei kasutata piisavalt. nii et minu küsimus on, et äh, kas me oleme saanud piisavalt õppetunde, kas äh, uues äh, Regionaalarengu Fondis ja Sotsiaalfondis on piisavalt vahendeid ette nähtud, kui mitte, siis tuleb sellega tegeleda, tuleb läbirääkimisi pidada nõukoguga, äh, variraportööridega, variraportöör, raportöör on nõus läbirääkimisi pidama mul on hea meel, et me saame nüüd komisjonilt ka infot selle teema kohta, aga võib-olla peaksime siiski veel mõningatele asjadele tähelepanu pöörama, et asjast tõesti asja saaks uh,. Thank you, Olgi Vlasak. suur tänu, härra Vlasak. aitäh. praegune ERDF-i ettepanek ütleb, et era, toetus elamumajandusele peaks olema osa meie madala süsinikusisaldusega majandusstrateegiast. mina tutvustaksin arvamusi WIFO-s. Tšehhi on ka seal loomulikult liige ning meie lähenemine peaks olema kahene. kõigepealt peaksime keskenduma energiatõhususele, kus on suur võimalus säästudeks ja teiseks toetus eramumajandussektorile eriti haavatavate elanikkonnagruppide jaoks. küsimus on siin selles, kuidas tagada juurdepääs elamispinnale nendele inimgruppidele. loomulikult tuleb siin arvesse võtta ka üürikortereid. sest rahaline juurdepääs on oluline ka liikuvuse suurendamiseks Euroopas. minu küsimus on komisjonile, kas me peaksime mõtlema ka rohkem üürikorterite ja nende toetamise peale. suur tänu, Viktor Postina. aitäh. tegemist on aruteluga, mis tuleb väga õigel ajal. ja tegemist oli ka hea ülevaatega praegusest olukorrast arutelu näitab meile aga ka seda, mis lähitulevikus veel vaja on ära teha. mina olen Rumeeniast pärit eurosaadik ja ma pean ütlema, et elamumajanduse probleem on ainult üks väike osa romi kogukonna integreerimise probleemist, see on jäämäe nähtav osa sest kui majad on ehitatud ja antud romide käsutusse, kes eh, on raskustes, siis eh, probleemiks on eh, nende ajaliselt jätkusuutlik integreerimine. kuidas need, kes nendes majades elavad, suudavad hooldada neid maju ja, ja näiteks elektriarveid tasuda? nii et enne elamumajanduse probleemi lahendamist peame me enne mõningaid asju ära vahend-, lahendama, me peame tagama neile töökohad, Äh, vastavates piirkondades või nende lähedustes ning ma tahaksin kolleeg Van Nistelrooile meelde tuletada, et meie kolleeg käis Araadi linnas äh, koos kolleeg Matulaga Rumeenias, seal oli väga hea näide, väga õnnestunud mudel, mida me peaksime kopeerima, üheksasada romide kogukonna esindajat äh, olid Araadi linnas saanud tööd ja ja tegemist oli Saksamaa investeeringutega, kus nad, kus nad tööd olid saanud ja tegemist oli siis äh, autotööstusega, kus üheksasada töötajat olid äh, romid, nii et äh, Araadi linnas olid tõesti kõik vanad eelarvamused ületatud, nii et me peame kopeerima seda mudelit see teema on äärmiselt oluline ja väga oluline on ka äh, koolis käimise teema, ärgem unustagem, et romide kogukonna lastel ei ole juurdepääsu haridussüsteemile, neil ei ole võimalik ette valmistuda tööturule sisenemiseks ja need äh, inimesed on homsed töötud. nii et äh, tegemist on neetud kogukondadega Äh, tegemist on kogukondadega, mis äh, igas mõttes äh, on perifeersed, me näeme, kuidas nendes kogukondades areneb kuritegevus ja kuidas need inimesed ei ole võimelised integreeruma keerukasse ühiskonda nagu Euroopa ühiskonnad seda on ning juurdepääs haridusele, näit-, Rumeenia näide, Rumeenias on koolis hakatud tegelema positiivse diskrimineerimisega, et alates lasteaiast kuni kes-, kuni ülikoolini on ette nähtud äh, kohad lastele selleks, et neid õpetada äh, emakeeles ehk romi keeles, aga romi lapsed ei tule kooli sellepärast, et nende vanemad ei saada oma lapsi kooli ning lõpetuseks tahaksin äh, viidata sellele, mida ütles härra Zalakis, äh, erinevate instrumentide kokkusobivus. Ähm, öeldi, et vaja on ähm, kasutada erinevaid vahendeid koos selleks, et äh, suurendada programmide nähtavust. ja praegu me räägime äh, finantsmäärusest, samad reeglid hakkavad kehtima kõigile erinevatele fondidele, aga kuni aastani kaks tuhat neliteist, kui neid fonde saab uues finantsraamistikus kasutama hakata, on oht, et romide küsimus muutub veelgi teravamaks, nii et meil on vaja tõesti äh, palju tegutseda, ka komisjon peab tegutsema ning lõpetuseks ma tahaks öelda, et kui me ei saa teadlikuks, et vaja on romide kogukonna eliiti julgustada, et äh, nemad suudaks äh, romide kogukonda äh, paremale tasemele tõsta, et vaja on nende olukorda parandada, kui me seda ei tee, siis mul ei ole mingeid illusioone, et me kuskile jõuaks, et kui me ei tugevda eliidi moodustamist nendes kogukondades, siis ei võimalda me eliidil muutuda, anda eeskuju teistele ja siis meie pingutusi kindlasti edu ei krooni. Nendel kogukondadel on äh, oma liidrid, kes on äär-, palju olulisemad kui väljaspoolt tulnud äh, liidrid. nii et kui me seda ei tee, siis me kindlasti edu ei saavuta. ainult äh, eliidi kaudu jättes kõrvale kõik klišeed, kogu rassismi, kõik eelarvamused, mis ühis-, demokraatlikes ühiskondades äh, on ilmnenud, ühiskondades, kes soovivad olla väga demokraatlikud, kui me ei võitle kõigi nende eelarvamustega, kui meil ei ole tegelikku dialoogi, siis me kindlasti edu ei saavuta. ma pean ütlema, et isegi Rumeenias eh, pal-, paljud inimesed, kes äh, on pärit algselt äh, olnud romide kogukonnast jõudnud eliidi hulka, on ära unustanud romide probleemid. tegemist on Euroopa probleemiga ja meil on vaja Euroopa lahendusi. proua Teli, palun. aitäh. lugupeetud kolleegid, ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et et õigus elamispinnale on ka meie põhiõiguste hartas kirjas. ja kui me praegu vaatame statistikat, eriti seda, mis puudutab äh, romi kogukondade halbu elamistingimusi, siis tihti äh, puudutab see probleem eriti just lapsi, sest kui me räägime halbadest elamistingimustest, siis äh, see avaldab otsekohe mõju ka tervisele. E, minu meelest on vaja välja tuua see, see instrument on olemas meil aastast kaks tuhat üksteist Regionaalarengu Fondi raames, kolm protsenti on selleks ette nähtud. Prantsusmaal on sellega seotud erinevaid programme, probleeme, näiteks on piirkondi, kes need eesmärgid on ähm, integreerinud kliimapoliitikasse. vaja on ehitada passiivmaju ja kahjuks on see võimatu Äh, Regionaalarengu Fondi raames. ja teine probleem, äh, mõned kogukonnad kasutavad seda selleks, et anda romidele lihtsalt maad, aga mitte ehitada elamispindu. ja va-, riigiti on asi erinev, aga riigiti on erinevad ka õigusaktid ning äh, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend äh, tuleb tagada see, et äh, oleks järjest rohkem sünergiat äh, Regionaalarengu Fondi ja Sotsiaalfondi vahendite vahel ja see on oluline sellepärast, et elamumajandus on oluline, aga oluline on ka see, neid, seda kogukonda Äh, paremini lõimida, te rääkisite siin äh, haridusest, mina aga sooviks tähelepanu pöörale, pöörata kõigile muudele teenustele, näiteks äh, veevarustusele, romidel ei ole juurdepääsu veevarustusele ja praegu on puudu tõelisest platvormist, kus saaks vahetada häid kogemusi, mis kogukondadel on. mina näen Prantsusmaa territooriumil äh, et äh, häid projekte on, mis toimivad, aga kogukonnad ei ole ja kohalikud omavalitsused ei ole nendest kogemustest teadlikud. nii et me peame tagama selle, et oleks äh, võimalik äh, häid pro-, projekte üldiseks muuta ja ma tahaksin rõhutada ka seda asjaolu, et elamumajandus on äh, loomulikult väga oluline, aga me kogu aeg räägime siin ainult äh, majade ehitamisest. aga on väga palju piirkondi, kus on väga palju tühje maju, näiteks äh, kontorihooneid, mida ei kasutata juba aastaid, nii et äh, tuleks neid hooneid renoveerida, tagada, et need vastaks meie energeetikanormidele, selleks, et romid saaksid neid kasutada, aitäh kolleegid, kell veerand üksteist hakkab hääletamine, ärge seda unustage, meil on veel kaks kõnelejat nimekirjas. Maria Peresicuit. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Yo quiero retomar donde lo han dejado mis dos colegas. suur tänu, proua esinaine. jätkan sealt, kust kolleegid lõpetasid. kõigepealt sooviksin avaldada tunnustust ka minu kodumaa roomide programm, äh, integratsiooniprogrammile, mis toimib väga hästi. Ehm, see, see, need erinevate sotsialistlike valitsuste, regionaalsete ja riigi sotsialistlike valitsuste all algatati erinevad pro-, erinevaid programme, mis läbi saab paremini integreerida romide kogukondi ning võimaldada peredel suhelda normaalsetes tingimustes. meil on oluline, meie jaoks on oluline see, et meie poliitikad oleks aktiivsed romide suhtes minu piirkonnas on selline lähenemine toiminud väga hästi. haridus on oluline, aga sama oluline on see, et oleks juurdepääs ka töökohtadele meil on vaja hästi koolitatud organisatsioone, toetamaks neid kogukondi. ning meie programm töötab selles suhtes päris hästi. Euroopa fondides peaks olema sekretäriaat, mis keskendub ekstra romide küsimustele ja nende juurdepääsule tööturule. tõsi ta on, et meil on vaja tehnilist toetust et Euroopa Sotsiaalfond oleks tõhusam. kolleeg Matula. suur tänu. minu arvates on senised ettekanded olnud oivalised. kolleeg Pestšinaru tõstatas huvitava küsimuse ning tuleksin selle juurde nüüd tagasi. see uuring, mida mainiti siin kolleegi poolt ning mis viidi läbi ühe hargmaise ettevõtte poolt, mis andis tööd peaaegu tuhandele romile, see oli see auto e, e, tootmise ettevõte me peame endalt küsima, kas Euroopa ametivõimud pole mitte eksinud, kui nad keskenduvad äh, üksikprobleemidele, kas see problemaatika ei ole mitte laiem? või on problemaatiline ainult üks väike osa romide kogukonnast? kui me räägime roomidest üldiselt kogu aeg, siis me jätame kahe silma vahele juba senini saavutatu. paljud roomid on integreerunud juba ühiskonda ning nad ei soovi, et neist räägitakse, et nemad justkui langeksid ka selle üldise romide probleemi alla, kuigi nad tegelikult on integreerunud nii, eh, seetõttu ei saa me eh, ka edasi liikuda. härra Tsolokis rääkis eh, sellest, et erinevad finantsinstrumendid ei sobi kokku ja eriti sellest, et raske on rakendada vahendeid, mis on ette nähtud marginaliseerunud kogukondadele. ma pean ütlema, et Rumeenias nagu ka kindlasti teistes riikides on palju äh, Äh, projekte, mida kohalikud omavalitsused on juba ka lõpule viinud ja, aga nad on äh, vahendeid äh, saanud ainult oma eelarvest nende jaoks ja probleemiks on just olnud see, et raske on koha peal kasutada Euroopa fonde. nii et head kavatsused on olemas ja minu arvates tuleks lihtsustada äh, Euroopa fondide rakendamise, kasutamise võimalusi, kui me tahame tõesti teha konkreetseid samme selleks, et olukorda parandada. muidu jääb olukord Euroopa riikides samasuguseks nagu praegu ja raskused, mis nendel kogukondadel on, ei ähm, leia lahendusi. ma tahan teid tänada teie seisukohtade eest ja tuletada teile meelde, et meie Euroopa kolleegid on juba käinud äh, ja vaatamas ühte muud väga huvitavat äh, projekti, äh, tegemist oli siis marginaliseerunud kogukondadele ehitatud elamispindadega, aga see, need elamispinnad olid ehitatud oma vahenditest, mitte Euroopa vahenditest. suur tänu, kas härra Tsalakis soovib teha ka lõppkommentaari? ärge tundke vajadust kõikidele küsimustele praegu vastata, sest need ei vasta päris ka teie pädevusvaldkonnale, aga kommentaarideks on teil võimalus. suur tänu, proua esinaine, ma ei hakka laskuma üksikasjadesse. mainiksin ühte olulist asja. täpselt, millist rolli mängib elamumajandus siin see ei ole mitte ainult äh, lahendus, võib ta olla ka osa probleemist, kui planeerimine on kehv. siin on meil ka kaks näidet sellest. seetõttu ma tõesti soovin, et neid projekte väga hästi ette valmistatakse ja et kohalikele omavalitsustele antaks ka piisavalt palju aega meil peame silmas pidama ka jätkusuutlikkust, ehk siis tuleb kaasata ka kõik teised võimalused aitamaks romisid. see ning me peame mõtlema selle peale, mida aitab meil elamumajandus saavutada, näiteks sotsiaalne integratsioon. suur tänu, kolleegid, mul on üks küsimus. ma arvan, et selle arutelu põhjal ning võttes arvesse kõiki neid teemasid, mida kolleegid tõstatasid, siis on meil siin kaks peamist probleemi. kõigepealt meil on kohustus tagada, et järgmine ühtekuuluvuspoliitika regulatiivraamistik sisaldaks ka kõiki neid äh, küsimusi, mida on tarvis lahendada selleks, et aidata marginaliseerunud kogukondi, nagu näiteks romisid. meil on vaja sellist integreeritud lähenemist, äh, tagamaks, et nii linna kui maakogukonnad oleks kaasatud. teine küsimus aga, kas selle arutelu põhjal olete te nüüd nõus sellega, et ma kirjutaksin volinik Haanile ja küsiksin temalt, et kas volinik kavatseb tagada, et partnerluslepingute läbirääkimistel nende riikidega, kus selliseid probleeme on, võetakse ka seda teemat tõsiselt päevakorda. ehk siis kas luuakse tingimused olukorra parandamiseks, mitte päris, kui mitte päris probleemide lõplikuks lahendamiseks? kui te sellele vastu ei ole, siis ma selle kirja saadaksin. keegi ei tundu vastu olevat, seega saagu nii. härra Tsolakis, suur tänu teile, teie ettekande eest ja selle eest, et te siia tulite. kolleegid, läheme nüüd hääletuse juurde kõigepealt kontrollime, kas hääletusmasinad töötavad, seega pangem oma kaardid masinatesse ja kontrollime. avame siis hääletuse. ta veel ei ole avatud, Miguel, appi. It's not opened. no, no it's working.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 lõpetama. kõik ei ole veel hääletanud. asi liigub vähemalt, nii et lõpetame praegu hääletuse. see vähemalt näitab, et üldiselt süsteem töötab. päevakorrapunkt kümme siis Maria Irigoyen Peresi arvamus ja kõigepealt muudatusettepanek seitsekümmend seitse, kes on poolt? kes on vastu? I'm, I'm not going to change it, it's fine. Once again, sorry. vabandust, teeme uuesti. muudatusettepanek seitsekümmend seitse, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kolleegid, ma ei tea, miks, aga siin saalis ma millegipärast näen väga halvasti, niisiis tõstke oma käed korralikult üles, muidu on väga keeruline aru saada, milline on hääletustulemus. seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, teeme uuesti, kes on poolt, üheksakümmend viis, vastu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 sada kümme poolt, vastu. kontrollime sada kümme, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss. aga muidu te toetate, jah? ikkagi on see kaheksateist kahekümne nelja vastu tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kolm ja sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, ero-, seda kontrollime, sada kakskümmend viis. hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, napilt, aga vastu võetud muudatusettepanek sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada 100 kompromiss kümme kõigepealt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vist tagasi lükatud, jah. kontrollime, sada kolmkümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend neli, kaheksateistkümne vastu, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viis, kontrollime, sada nelikümmend üheksa, hääletamine on alanud. Close. It's rejected, twenty eight to thirteen. tagasi lükatud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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis poolt, vastu, era-, see langeb ära. ja, ja see eelmine lükati tagasi, seega see ei lange ära sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, era-, kontrollime sada seitsekümmend kuus. The vote is open. Vote is closed and it is re-. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis langeb ära ei, hääletame kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kuus järgmisena, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kol-, kakssada kolmkümmend kuus. sest kakssada kolmkümmend neli langeb ära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 vist tagasi lükatud, aga kontrollime kakssada viiskümmend kuus. hääletamine on alanud. Is... hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud ta-, vastu võetud kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmkümmend ja kakssada kuuskümmend seitse identsed. hääletame mõlemad, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pikk kompromiss oli see. I can't believe it, but it's Are you done with this? So we... ah, <laughs> ongi kõik, see oli see viimane kompromiss. Recitals, we go to recit-. põhjenduspunktid nüüd, kompromiss kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. What I am doing, it's okay. So I move to thirty-seven, thirty-seven, amendment thirty-seven, who's in. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus poolt, vastu, kontrollime kuuskümmend kuus. hääletamine on alanud. We just close, not everybody is voting and it's adopted. vastu võetud, see oli kuuskümmend kuus kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus elektrooniliselt hääletamine on alanud. We close, not everybody voted, but we close. kõik ei ole vist hääletanud, aga lõpetame hääletamise. kolmkümmend kuus poolt, üks vastu, kuus erapooletut. palju õnne, ega see lihtne ei olnud. So järgmisena päevakorrapunkt üksteist. Francois Alfonsi raport makroregionaalsete strateegiate kohta, see on loodetavasti lihtsam hääletus. muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt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 kompromiss neli. su-, mulle anti teada, et siin on suuline muudatusettepanek, millega fraktsioonid on ka nõus. see tähendab, et siin tuleb uus tekst kus öeldakse, et tuleb välja töötada tegevuskava. ma olen aru saanud, et fraktsioonid toetavad seda. sellisel juhul soovin ma, et me asend-, asendaksime ühise perspektiivi sõnadega tegevuskava keegi vastu ei ole, seega hääletame kompromiss nelja muudetud kujul, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt vastu, kontrollime viiekümne esimest, hääletamine on alanud. We close the vote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 vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapool-, kontrollime kuuekümne kaheksandat. hääletamine on alanud. Close the vote and it's rejected uh, six tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu kontrollime jällegi kuuekümne üheksandat. We close the vote and it is adopted twenty four to nineteen. vastu võetud seitsekümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, ei saa aru, kontrollime seitsmekümne teist. lõpetagem see hääletus, kakskümmend viis, kahekümne vastu, vastu võetud, kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, kontrollime, kaheksakümne teist hääletamine on alanud. We close the vote e. lõpetame selle hääletuse kakskümmend kaheksa kuueteistkümne vastu vastu võetud. asume nüüd viidete juurde, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunktid, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, vist vastu võetud. keegi kontrollida ei soovi, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd välisasjade komisjon. Part one of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 vastu võetud nelikümmend. nelikümmend kaks, kakskümmend üks, palju õnne. nüüd äh, punkt kaksteist, uus äh, ühtsuspoliitika Atlandi piirkonna ja esimene muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, number kaks poolt, vastu, erapoolt-, eh, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss vastu, üks poolt, vastu, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud üksteist, äh, üheteistkümne puhul on suuline muudatusettepanek, kas keegi on vastu, siis hääletame üksteist pool, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss, vabandust, viisteist, muudatus viisteist, kes on poolt, vastu, ma ei tea, korra, äh, kordame viieteistkümnendat kontrollime selle üle. hääletus on avatud. hääletus on suletud. kakskümmend kolm kahekümne vastu, nii et vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vast-, tagasi lükatud seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu? ei tea, kontrollime kolmekümne kolmandat. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss. vabandust, milline? kolmkümmend neli. muudatus kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletuid vastu võetud kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud kolmkümmend, kompromiss kuus, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud nelikümmend kolm, vastu, poolt vastu. jätsin kompromiss seitse vahele, nii, kui te tahate, siis kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid see oli vastu võetud, me pidimegi hääletama. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, seda peame jälle kordama, nelikümmend kolm. hääletus on avatud. hääletus on suletud. kakskümmend viis vastu võetud, nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kaheksa, kes on poolt vastu võetud, viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuuskümmend, viiskümmend kuus ja viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuuskümmend üheksa, eks, kompromiss üksteist, jah. kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kes on kuus, kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ettepanekud Transpordi- ja Turismikomisjoni poolt Äh, osa äh, üks kahest transport, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid. vabandust, jälle kaheksas, jah. kes on poolt, vastu? ma arvan, see on vastu võetud nii, peate usaldama mind. kõik, jah? niisiis, ja lõpphääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, kolmkümmend kaheksa poolt, palju õnne, sellega oleme vastu võtnud. We... nüüd Filis, Hakajeva, Husmen oma väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, konkurentsivõime ja ärivõimalused. ja alustame kompromissi ühega, kes on poolt? ootame. ja ootame Konstantsi järgi. kompromiss üks, vastu võetud. ja võtame muudatus number viis, kas jah? kes on poolt, kes on vastu? erapooletuid, vastu võetud, muudatus kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatus kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatus kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatus üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend, siin on meil osade kaupa helistamine, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, era-, äh, vastu võetud, kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, kontrollime kahekümne seitsmendat hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, kolmkümmend üks poolt, vastu võetud. ja nüüd läheme kahekümne kaheksanda juurde, eks. nii äh, nagu ta muudatuna see, muudetuna seisab. kes pool- äh,, pooldab kahekümne kaheksandat muudatuna, vastu, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa koos suulise muudatusega, kas keegi suulise muutuse vastu ei ole, me hääletame nii, nagu ta häälet-, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nelikümmend üks osade kaupa hääletamine, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kui teine osa võetakse maha, muudatus nelikümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud nelikümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud nelikümmend neli poolt, vastu. ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime neljakümne neljandat. nelikümmend, eh, muudatusettepanek nelikümmend neli. ja hääletus on lõppenud, vastu võetud väga suure enamusega. nelikümmend viis, kes poolt vastu, erapooletuid? ei tea. kolme, neljakümne viiendat kontrollime üle, et ei ole tõstnud häält. nelikümmend viis. hääletus on äh, avatud. hääletus on lõppenud ja kakskümmend viis poolt, kuusteist vastu, vastu võetud ja lõpphääletus elektrooniliselt, palun. hääletus on avatud. veel mitte, okei okay hääletus on lõppenud. väga kummaline, sest mitte kõik pole hääletanud. kolmkümmend üheksa poolt, nii et väga suure enamusega vastu võetud, palju õnne. nüüd vaatame punkt neliteist, Jens Geier, hääletamine globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi üle Konstantse, olete te valmis? väga hea. kolmkümmend kaheksa, kes on valmis? vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksas ja nel-, au oh,, see jääb ära. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud üheksas, viiskümmend üks, viiskümmend kaks, kõik on ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud viiskümmend kaheksa poolt, kaheksa poolt vastu, vastu võetud, suuline muudatus artikli nelja äh, punkt kahe suhtes, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmteist, viiskümmend üheksa, kuuskümmend ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kuu-, kaks, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolm, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuusteist, kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa, ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitseteist, seitsekümmend, seitsekümmend üks, ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend kaks, seitsekümmend, äh, kes on poolt, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletuid, vabandust, te olete vastu te olite, jäite hiljaks vastuvõtmisega ja seitsekümmend viis. ma pean aeg-ajalt oma ülemust kritiseerima, seitsekümmend viis osa tagab hääletamine, hääletamine, esimene osa, seitsmekümne viiest, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kahjuks tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaheksateist ja seitsekümmend neli on ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletuid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 suuline muudatusettepanek artikkel kaks punkt kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, peame kontrollima, vabandust, kaheksakümne üheksandat kontrollime. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud üheksakümmend, kes on poolt, vastu kontrollime üheksakümnendat. üheksakümne hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. kahekümne seitsme häälega kahekümne vastu, üheksakümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. artikkel kakskümmend kaks A suuline muudatus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend kolm ja üheksakümmend kolm ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletuid äh, vastu võetud. põhjenduspunktid kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, kontrollime kahekümne neljandat. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud üks, kakskümmend viis, kakskümmend kuus on kõik ühesugused, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja punkt kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, mis on kõik ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli, kes on poolt, neli, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neli, kolmkümmend viis, kolmkümmend kuus, kes ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud viis, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolm, nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuus, nelikümmend kolm, nelikümmend neli ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, nelikümmend viis, nelikümmend kuus, kes on, ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja viimane hääletus, lõpphääletus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud, kolmkümmend kaheksa, väga hea, vastu võetud, palju õnne. niisiis, Moitša Kleva arvamus uudsete rahandami-, rahastamisvahendite kohta seoses järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga. kõik on valmis, me alustame hääletusega, muudatus number üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, vastu võetud, kuus, kes on poolt, va-, kontrollime kuuendat, hääletus on avatud, hääletus on suletud ja see on tagasi lükatud see oli siis kuues, eks ju. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, kes on poolt, vastu. ma arvan, see on tagasi lükatud, aga igaks juhuks kontrollime selle üle. üheksanda üle teeme kontrollhääletuse, hääletus on avatud hääletage, hääletage, sest mitte kõik pole hääletanud, jah ja hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kakskümmend seit-, kuus, äh, üheksateistkümne vastu, muudatus kümme, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võet-, tagasi lükatud muudatus üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ük-, muudatus kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, ma arvan, et see on vastu võetud, äh, neliteist, mis, kes on poolt, vastu, ma ei tea. kõik ütlevad, et see on tagasi lükatud, jah me ei kontrolli, kuusteist kontrollime, neliteist, viisteist, kontrollime, mulle meeldib kontrollimine, meil ei ole palju võimalusi äh, kontrolli, hääletust teha. vabandust, vabandust, ma ise ei hääletanud, jah. niisiis, neliteist lükkasime tagasi, kakskümmend kuus kaheksateistkümne vastu, muudatus kuusteist. kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud seitseteist, mis on poolt, kes on poolt? vastu. jälle ma ei tea. seitseteist, kontrollime selle ära. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. kakskümmend kuus üheksateistkümne vastu, muudatus kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja hääletame kogu pro-, lõpphääletus, hääletus on avatud. ja ongi kõik, jah. väga tore. nii et me oleme isegi graafikust ees. nelikümmend üks ühe vastu, nii et Moitša, palju õnne. ta ei ole isegi esimees The... Uh, kallid kolleegid, äh, juhtus nii, et me lõpetasime hääletuse varem kui ette nähtud järgmine punkt meie päevakorras, mis pidi olema kell üksteist kolmkümmend, ma arvan, et me võime selle ettepoole tuua ja võime alustada nüüd. see on siis jälle üldine määrus, komisjon, keegi komisjonist on kohal aga Nikolas, mis siis? Eh, kolleegid, me oleme raportööride käes, ma ei tea, kus Lambert on. kas me alustame kohe või lükkame edasi? alustame? komisjoni pole. kallid kolleegid kas kõik on samal seisukohal, et raportöörid on kohal, me alustame äh, arutelu üldmääruse üle või me lükkame selle poole tunni võrra edasi? nii, aga koostaksin siis nüüd äh, sõnavõtjate nimekirja, avame sõnavõtjate nimekirja, sest kui me kui me lükkame selle edasi ja kedagi, keegi sõna võtta ei soovi, siis on ju see täiesti mõttetu, vabandage. Uh, Lambert, Lambert and, and Constanze would be prepared. Lambert ja Constanze on valmis arutama asja praegu. härra Luhanil on ettepanek, et me lükkame diskussiooni poole tunni võrra edasi. Teie fraktsioon, teie poliitiline fraktsioon. nii et te peate hääletama, te tahate hääletada? ei, ei. kõigepealt me täname teid, väga paljud liikmed on kohal, me pidime hääletama, nii et me oleme oleme valmis kuulama teisi kolleege, eh, kes enne sõna ei saanud, sest on väga oluline kuulata muudatusettepanekute tausta ja seetõttu me arvasime, et meil võiks olla võimalus nüüd. niisiis teeme nii, nagu me planeerisime. Pole mõistu- või,, eh, eh, vaja seda kuidagi teisiti teha. me oleme avatud kommentaaridele, me võisime esitada oma reaktsioonid eile, nii et me võime jätkata. saama siis õigesti aru, et kuulan ära raportöörid ja jätkame diskussiooniga, me võib-olla alustame teie kommentaaridega eilse diskussiooni kohta, sest Jaan tahtis ka midagi öelda, eks? see on lihtsalt võimalus, et, et Lambert saaks kommenteerida minu sõnavõttu. Äh, nii et mina saan enne sõna võtta tema, enne tema kommentaarita. Jan Albrecht te olete esimene, ka assistendid, palun võtke istet ja me alustasime järgmise päevakorrapunktiga Jan Olbrecht, palun. ma arvan, et juba eh, eile siin me alustasime debatiga muudatusettepanekute suhtes ja on väga selge, et me oleme eh, seotud paljude määrustega ja me peaksime olema väga-väga ettevaatlikud, sest mõned otsustest, milles me lepime kokku üldiselt, neile peaks järgnema otsuseid, mis puudutavad järgmisi määrusi minu arvates on väga oluline näidata, et meie komisjonina pakume välja integreeritud lähenemise sellele määrusele. me teame väga hästi, et üldises määrustikus on selliseid sätteid, mis avaldavad otsest mõju ERDF-ile, ESF-ile, territoriaalsele koostööle. esimene on kogu debatt, mis puudutab niinimetatud ringkaitset ERDF-i ja DSF-i vahel element. ja loomulikult on meil ju fikseeritud rahasumma RDF-i ja DSF-i jaoks. kas need on proportsionaalselt paika pandud või on meil paindlikum süsteem, ehk me peaksime olema sellega väga-väga ettevaatlikud. teine element on temaatilised eesmärgid, mis on üldiselt väga kuulus, üksteist temaatilist eesmärki ja see on järgmise määrustiku, määruse raamistikuks, seetõttu me peame temaatilised eesmärgid äh, läbi arutama. järgmises määruses on meil ka piirmäärad paika pandud ja seetõttu on väga-väga oluline, kuidas me äh, kohtame neid temaatilisi eesmärke. ma arvan, et raportöörid hoiavad siin asjad väga ilusti lahus. kolmandaks elemendiks on väga kuulus, väga keeruline probleem Connecting Europe rahastu. hakkasime seda eile arutama. CSF-i eridokument oli meil olemas. ma pakkusin välja mitmeid muudatusettepanekuid, püüdes ära kustutada Euroopa ühendamise rahastu äh, ja põhjuseid selgitasin juba eile ära ja võib-olla nagu direktor ütles, võib-olla see Euroopa ühendamise rahast oleks eh, seotud ka ühtekuuluvuspoliitika, aga, aga see ei ole ühtekuuluvuspoliitika. sellepärast on ka selline ettepanek kukustutada ära Euroopa ühendamise rahastu. Äh, minu otsuse pühkisin minema eh, ministrid Bukarestis, kes otsustasid, et Euroopa ühendamise rahastu eh, B1-st BA-sse Äh, üle kanda Euroopa äh, eelarves, ehk see läheb transpordi ja teadusuuringute alla ja arengu alla, seetõttu püüan selgitada oma äh, muudatusettepanekuid. teine asi, mis on meie jaoks väga-väga oluline ühises seadusandluses, on rakendussüsteem. esimene programmperiood. CSF-i öö, probleem. CSF, mis originaaltekstis oli dokument niinimetatud key actions, põhilised tegevused. täna oleme olukorras, et äh, milline dokument selleks siis olema saab, määruses on mitmeid elemente ja see on oluline ka muudatusettepanekute jaoks. ja äh, küsisin ka raportööridelt, milline on nende seisukoht, kui nad, nemad vaatavad muudatusettepanekuid milline on nende seisukoht partnerluslepingute suhtes, sest partnerlusleping, äh, struktuurse partnerlus, äh, partnerluslepingute struktuur ja muutused, need on määruses olemas, millised on nende reaktsioonid peale seda, nad, kui nad on näinud partnerluslepingu muudatusi. ja selle rakenduse tagajärg on see, et siin on ka finantsinstrumendid ja siin oleme väga-väga olu-, keerulises olukorras, sest finantsregulatsioon ei ole veel valmis saanud siin on ka territoriaalse koostöö küsimus ja kuulus kaasfinantseerimise teema, kaheksakümne viie protsendi ja mitte seitsmekümne viie protsendi teema, loodetavasti raportöörid on taolisel seisukohal kokkuvõttes. me ei peaks piirama ennast debatis Äh, üldregulatsiooni suhtes, sest see annab aluse kõikidele seadusandlikele aktidele ja kui me midagi ära otsustame ja kui me kord paneme äh, paika kompromissid, need kajastavad meie seisukohti, siis meie teiste äh, raportite raportöörid, siis meie peame järgima neid seisukohti, mille teie olete oma kompromissidega välja to toonud. ja teie reaktsioon on täna väga oluline, millist seisukohta te välja pakute, sest ma ei kujuta ette, et teie liigute ühes suunas ja meie teises, teises suunas, sellepärast et süsteem siis ei oleks järjepidev, aitäh. suur aitäh, proua Matsooni. Grazie, president. aitäh. Ähm, ma tahtsin ainult äh, rõhutada seda, mida me kuulsime. me peaksime üritama pöörata mõlema kaasraportööri tähelepanu sellele, et esitati väga palju muudatusettepanekuid ja ei ei tuleks arvata, et me nüüd põhimõtteliselt kõik jagame samu seisukohti, mida me kuulnud oleme. mis puudutab nüüd minu sõnavõttu ja minu muudatusettepanekuid, siis ma pidin pärast konstateerima, et paljud muudatusettepanekud on juba sisalduvad nendes ettepanekutes, mida äh, kaasraportöörid on teinud. ma tahtsin lihtsalt rõhutada oma suurt rõõmu siin, sest see näitab, et kui ühel meelel me oleme. meil ei ole siin mingit vastuolu, aga kui vaadata, kui palju neid muudatusettepanekuid on, siis äh, selline mulje jääb. mul on äh, väga hea meel Äh, selle üle ja me oleme paljusid sõnavõttu kuulnud viimastel kuudel ja ka kaasraportöörid on öelnud, kui oluline on see, et me ei saa toetada äh, makromajanduslike tingimuste juurutamist äh, programm planeerimisse, mis on komisjoni ettepanekus ette nähtud. ühend-, ühtekuuluvusfondi eraldiste puhul komisjoni ettepaneku muutmine on mulle, mul väga süga-, südamel ka selles osas, et muuta see tõhusamaks. siin ettepanekus on vastuolu eesmärgi vahel, et programm planeerimist soovitakse parandada ja teisalt selle karistamise eesmärgi vahel, et need äh, mõlemad eesmärgid komisjoni ettepanekus äh, on tõesti vastuolulised. me ju soovime olukorda parandada. ning äh, nii tuli mõt-, mõista ka minu äh, sõnavõttu, raportöörid on seda ka teinud. ning veel üks asi kohalik tasand peab mängima olulisemat rolli ka programmide määratlemise, partnerlusprogrammide, partnerluslepingute määratlemise etapis. ma loodan, et komisjon äh, annab ka omapoolse panuse sellesse. komisjoni strateegia raames äh, ka teistes valdkondades soovime me äh, erinevatel tasanditel äh, tugevdada juhtimist. ja see, selles osas tuleb mõelda ka piirkondlikule tasandile. Nad ju kuuluvad ka nende hulka, kes partnerluslepingu peaksid allkirjastama, ainult nii on võimalik eesmärke saavutada. ma toetan ka neid kolleege, kes eile sõna võtsid, ähm, kes äh, mõningate eranditega esitasid, esindasid mõtet, et ühine strateegiline raamistik ei peaks kuuluma delegeeritud õigusaktide alla. see omab ju teatavat kaalu, kui tegemist on õigusloomelise aktiga ja ma olen teinud ka vastava muudatusettepaneku mulle jäi mulje, et äh, kolleegid oma sõnavõttudes toetasid seda mõtet äh, enamasti. ma tahaksin rõhutada kahte asja, mis on eriti olulised, eriti sellistel rasketel aegadel nagu praegu. ma mõistan, et äh, meie tähelepanu on võib-olla vahel hajunud, aga ma ei saa lubada, et me teeme samasuguse vea uuesti, et strateegilistes äh, eesmärkides on meil äh, kultuuri edendamine ja kõigi kultuuri aspektide edendamine kirjas. ma arvan, et paljudes riikides äh, esineb sellist vale suhtumist kultuur kriisiaegadel on ju äärmiselt äh, oluline element. kahekümne seitsmes liikmesriigis on oluline see teema uuesti lisada nende strateegiliste äh, teemade hulka, mille, millele tähelepanu juhitakse ning teine asi on see linna äh, tegevuskava, ma olen ka selle kohta esitanud muudatusettepanekuid mis äh, eh, on, võtavad kokku minu sõnavõtud viimastel kuudel selle teema kohta. ma üritasin lühidalt äh, kokku võtta seda, mida siin komisjonis ja täiskogul on korduvalt öeldud, ka arvukates dokumentides on seda öeldud, äh, mis käsitlevad linnategevuskava Euroopa Liidu tasandil ja ma olen kontrollinud, et äh, raportööride seisukohtade ja paljude kes-, komisjoni kolleegide seisukohtade vahel on äh, suurim võimalik kattuvus. lõpetuseks loodan ma, et see väga kaugele minev koostöö komisjonis on komisjonile ka stiimuliks äh, avada end meie kojast tulevatele ideedele? Gracias. <clears throat> Bueno, en primer lugar eh, subrayar el buen trabajo de los suur tänu. kõigepealt tahaksin välja tuua selle, et raportöörid on teinud fantastilist tööd. ning meie muudatusettepanekud on tegelikult raportööride lähenemisega sarnased. me sooviksime strateegilistes eesmärkides rohkem paindlikkust, sest regioonid ise teavad ju, mida neil kõige rohkem tarvis on. samuti soovime me protsentide puhul rohkem paindlikkust. sooviksime ka, et et see viis protsenti siit välja võetakse, sest see on paljude riikide jaoks väga raske. prioriteetidega tuleks tegeleda natukene lihtsamal moel, ilma selle viie protsendita. samuti tuleks arvesse võtta riike, mille olukord on kriisist tulenevalt keerulisem. see määrustik peaks ka arvesse võtma praegust kriisi. ning töö aluseks peaks olema reaalne olukord igas riigis. kui aluseks võtta kahe tuhande kaheksas aasta, siis see tegelikult ei ole ju kooskõlas vähemalt Hispaania praeguse olukorraga. samuti peaks meil olema siin indikaatorid nagu äh, elanikkonna vananemine, tööhõive, geograafilised äh, piirangud, kõiki neid tuleks ka arvesse võtta. samuti tuleb arvestada äärepoolseimate piirkondadega, suur tänu. aitäh, ma ei tea, kas keegi praegusel hetkel veel sõna soovib, kui ei, siis raportöörid, palun kommenteerige eile ja tänagi tõstatatud küsimusi. Er aitäh, ma sain veidi puhata pärast eilset. mind üllatasid äh, veidi ka Euroopa meistrivõistluste tulemused, aga nüüdseks olen ma saanud välja puhata, me rääkisime eile. ja ma nägin, et need, et põhijooned äh, on äh, meie raportis sellised, et me saame nende juurde, nendele kindlaks jääda. see käib ka selle kohta, mis meil lisas kirjas on, see äh, ühise strateegilise raamiku õiguslik instrument, sellest rääkisid rohelised, et on mõningaid kahtlusi sellega seoses, aga ma tahaksin rõhutada, et tegemist on paketiga asi ei ole nii, et äh, ei tohi olla nii, et komisjon äh, reguleerib kõiki asju delegeeritud õigusaktide kaudu. raportis on äh, see põhimõte ka kirjas äh,. meie komisjonis äh, on ka olnud teatav äh, liikumine, et seda on hakatud äh, toetama, aga me ei lähe nüüd äh, mitte tagasi, vaid lähme alati edasi. ja eile öeldi ka seda, et me mõtleme, et kus võiks äh, äh, hääletustel asja reguleerida, kus oleks võimalik saavutada tugevam positsioon delegeeritud õigusaktide osas. aga meil õnnestus saavutada tulemusi parlamendi seisukohtade osas. mõningates teistes punktides pidime aga jääma kategooriliseks, me peame saama ka mõju avaldada, sest muidu ei saavuta me midagi. me peame vaatama, mis tulemused me, tulemustele me jõuame. me kuulsime väga palju üldisi märkusi, et paindlikkus on oluline, aga teisalt äh, on vaja ka keskendumist teatavatele teemadele eriti ähm, tulevase poliitika osas tegemist on ju moderniseeritud äh, ühtekuuluvuspoliitikaga ja see poliitika tugineb äh, teatavatele teemadele. ka täna hommikul me kuulsime üht-teist selle teema kohta, et kui inimene, kui väljendatakse oma poolehoidu teatavatele teemadele, siis see ei tähenda, et äh, et mõned teised teemad jääksid kõrvale. see tuleb äh, nüüd ka korralikult sõnastada ja see on just see töö, millega me järgnevatel päevadel peame tegelema. meil on äh, selged ettepanekud selle jaoks. me hääletasime täna ju ka Euroopa Sotsiaalfondi ja hääletus näitas, milline olukord on. ka regionaalarengu fondi ettepaneku puhul peaksime hoolitsema selle eest, et mõlemas valdkonnas ei kalduks me kõrvale äh, teatavatele teemadele keskendumisest ja siis saame me oma valikut veelgi peenendada hiljem, aga mul on äh, mulje, et äh, komisjonis toetakse sellist lähenemist, et toetakse ka seda, et kultuuripärand lisada, jah, kindlasti ka seda me soovime toetada aga see ei tähenda, et äh, me räägiks kultuurist äh, kõige laiemas mõistes. me räägime selle füüsilisest poolest, aga oluline on ka kvaliteedi parandamine, et me tagaks äh, ajaloopärandi ja kultuuripärandi säilimise tulevikuks. ka see on regionaalpoliitika ülesanne ja mõningate piirkondade jaoks on äärmiselt oluline turism. ma käisin äh, Põhja-Rheini Vestfaali liidumaal äh, sel nädalal ja ma nägin, mis äh, seal tehtud on, see oli väga muljetavaldav, väga muljetavaldav oli ka infotehnoloogia mm, valdkond selles, sellega seoses, nad viis-kuus aastat tagasi hakkasid tegelema sellega, neil on spetsiaalsed pakkumised Äh, rattaga sõitjatele või siis äh, edendatakse ka tervishoiu küsimusi, see on inimeste jaoks tõesti väga atraktiivne, see tugevdab selle piirkonna majandust ja annab panuse ka Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamisse, see on turismi äh, seisukohalt hea, nii et seal on väga palju aspekte, mida võiks ähm, korralikult välja tuua ja me peame vaatama, et kuidas seda teha nii üldmääruses kui äh, fondid, fondide erimäärustes, et see kõik oleks ähm, ikka kooskõlas ning mis puudutab nüüd Euroopa ühendamise rahastut, siis see on tõesti selline pusle, et meil peavad olema äh, suured ettepanekud, aga nagu me teame, me ei ela ainult õhust, nii et meil peavad olema ka vahendid, nii et eh, me peame järgnevate nädalate jooksul sellega tegelema. et eh, kus meil veel on eh, vahendeid, mis vahendid lähevad, võetakse ära ühtekuuluvuspoliitikalt. nii et raportööridena on meil oleme selgeks teinud selle, et me lähtume kesksest instrumendist, kesksest juhtimisest. me tahame anda panuse inf-, ühtekuuluvusfondi riikide infrastruktuuri. ja me peame mõtlema ka sellele, et äh, komisjoni poliitika tervikuna oleks äh, järjepidev. seda me selle kõigega me tegeleme järgnevatel nädalatel, ma vaatan, mida ma endale veel olen siia kirja pannud. aga sellega ma praegu ka lõpetan. ja proua Kreel võib-olla täiendab äh, veel mõningaid asju, mis talle on silma torganud. aga meil on tõesti väga palju tööd järgnevatel äh, päevadel, nii et kohtume kakskümmend neli tundi päevas, kui vaja on. aitäh ja nüüd Konstants, palun jah, kui vaja, siis äh, pole probleemi, oleme kakskümmend neli tundi koos. mul ei ole palju lisada, ainult üks märkus selle kohta, mida Jan ütles. jah, õige on, et me peame tähelepanu pöörama sellele, et äh, need muudatusettepanekud, äh, mis hääletusele pannakse, et me vaataks, kuidas need on kooskõlas määrusega, aga ma arvan, et me väga palju teeme paralleelset tööd ja jälgime seda, et ei tekiks vastuolusid, mida me ei soovi. ja teisalt äh, ma arvan, et see üldmäärus on nagunii vihmavarjuna kõigi teiste määruste kohal ja me peame vaatama, et kõik oleks kooskõlas. meie jaoks siin komisjonis ei ole suuremaid probleeme sellega, et äh, kui, siis on meil pigem tehnilist laadi probleeme, et mõningaid asju tuleb veidi kohandada. ma ei tea, kuidas äh, saavad olema meie suhted äh, teiste komisjonidega. ma eile rõhutasin juba seda, et äh, oluline on see, et suur osa muudatusettepanekuid on kooskõlas äh, raportööride arvamusega, kindlasti on meil võimalus äh, mõningaid asju veel paremini sõnastada, veidi süvendatult käsit-, käsitleda, aga minu meelest ei ole võimalik teha seda, et et üldmäärust kasutada asjade jaoks, millel ei ole tegelikult üldse õiguslikku alust. see läheb liiga kaugele sellise üldmääruse piiridest. me oleme valmis äh, makropiirkondade strateegiat tugevdama, aga me ei saa uut fondi nende jaoks äh, luua. see on täiesti vastuolus äh, meie põhimõttega, et me ei nõua täiendavaid vahendeid, mis läheks kaugemale ka Riiga raportis nõutust. see ei ole lihtsalt võimalik sellise määruse raames ja mõningad eh, puhul on ka vajadus see selgelt välja öelda. mõned muudatusettepanekud ma näiteks vaatasin neid muudatusettepanekuid, kus tegemist on keskkonna koordineerimisega, seal on need et, muudatusettepanekud esitatud vale koha kohta, et see peab teksti endasse sisse minema, ka seal, kus on juttu Euroopa programmide koordineerimisest ning tuleb äh, vaadata, kuhu need äh, ettepanekud täpselt äh, panna oleks mõttekas. aga ma arvan, et põhimõtteliselt oleme küll hoopis rohkem ühel meelel, kui need kaks tuhat muudatusettepanekut meile, meid arvata võiksid lasta, aga meil on kindlasti palju tööd järgnevatel päevadel ja me peame parlamendi jaoks välja kujundama tugeva läbirääkimiste positsiooni, aitäh. Just... kas keegi soovib veel sõna, ma üritan siin oodata, et Nicolas Martin kohale jõuab, teda veel ei ole siin seega meil on nüüd mõneti keeruline olukord, kas komisjon teab, millal ta võiks tulla, viie minuti pärast? Because my understanding is now that we will be working, the secretariat is already working with you on the compromise. ma saan nüüd aru, et teie hakkate sekretäriaadiga koos kompromisse välja töötama. ja kompromissides ei peaks ju arvestama igat väikest kommentaari, aga raportööridena olete te suunanud meid, meie mõtlemises poliitilistes suundades teatud teed pidi ning me oleme ju kõikide fraktsioonide vahel neid küsimusi arutanud ja suur osa saadikuid tegutsesid väga aktiivselt ning üldises suunas poliitikate puhul oleme me ju raportööridega ühel meelel ning kompromisse välja töötades tuleks seesama suund poliitika jaoks ka säilitada. iga kord ei pruugi see väga lihtne olla. ning teine asi, millele ma kuulaksin teie arvamust, puudutab seda nõukoguga arutelusid äh, strateegilise raamistiku üle ning meie juba praegu siin räägime lisast teatud asjade jaoks ning äh, teatud asjade jaoks siis delegeeritud aktidest räägime samuti. me liigume oma aruteludes juba edasi ja siis kui vaadata kõiki neid muudatusettepanekuid, mis viitavad ühtsele strateegilisele raamistikule, siis ka neid tuleks arvesse võtta hääletusel juulis. sest meil on ju tarvis midagi paindlikumat midagi lihtsamat, millega saab liikmesriike aidata selles keerukas poliitika rägastikus? ma eeldan, et nendest tuhandetest muudatusettepanekutest vormuvad kompromissettepanekud, mis säilitavad raporti sidususe. ning kõik teist, kes soovivad Nicolas Martiniga rääkida, jääge siia, kes soovivad lahkuda, võivad seda teha, kuulutame praegu hommikuse koosoleku lõppenuks, kohtune uuesti kell kolm. ja me ei saa praegu pärastlõunaseid küsimusi hakata arutama, sest õiged inimesed ei pruugi kohal olla. Nicolas Martini fännid, jääge kohale, kes soovivad lahkuda, võite seda teha ja tõlget ei ole meil tarvis. I adjourn, so I have to do this to adjourn the meetings. Is Johannes, no. So the meeting is adjourned, I am sorry. kohtumine, koosolek on praegu lõppenud.